härra proua president daamid ja härrad me jätkame oma istungit teile on ähm, edastatud protokoll kas kellelgi on kommentaare selle kohta ei ole sellisel juhul on protokoll vastu võetud. protseduuriline küsimus, härra Ribeiro ja Castro. tänan, ma äh, vabandan kolleegide eest, see puudutab Hiinat